Good afternoon. tere päevast. I could use my hammer. ma võiksin kasutada ka seda haamrit, aga ma siiski ei tee seda. tere tulemast kõigile, ma loodan, et teil oli suurepärane suvepuhkus. kas me võiksime vastu võtta tänase päevakorra? tore, tehtud Announcements. Um, just to remind you that this meeting tahaksin teile tuletada, et meie koosolekud kantakse üle internetis. mis puudutab nüüd volinike kuulamisi, siis viimane info, mis minul on, et me et kolmapäeva õhtul toimub komisjonide esimeeste konverents ja võimalik, et siis saame ka täpsemalt teada, kes on volinikukandidaatidena välja pakutud ja kuidas need kuulamised hakkavad toimuma. nii et, et kõige, kõige varem siis kolmapäevaks saame infot ja see komisjoni esimeeste konverents peaks siis äh, Äh, selle küsimuse otsustama ning koordinaatorid on saatnud äh, kirjad ähm, nii komisjoni esimeste konverentsi juhile kui ka parlamendi presidendile hoolitsemaks selle eest tarbijakaitse saab ikka oma voliniku et sellesse teemasse komisjonis tõsiselt suhtutakse ning me tahame hoolitseda ka selle eest, et meie komisjon on kaasatud ka nendele kuulamistele, mis siis äh, puudutavad äh, siseturgu, mis puudutavad tarbijakaitset ja nagu ma tahan teile meelde tahaksin tuletada, on siseturu definitsioon natukene muutunud uue mandaadi ajal. ja siis veel mõned valdkonnad, kus me oleme ECONi komisjoniga teinud koostööd või ITRE komisjoniga ning äh, ka äh, kaubanduse, sisekaubandusega seonduvad äh, teemad. nii et, et niipea, kui minuni info jõuab selle kohta, millal kuulamised toimuvad või võivad toimuda, siis annan teile kõigile teada. ma tean, et varasemal ajal on komisjoni liikmed osalenud üsna mitmetel kuulamistel ning ma tean, et eh, see on eh, üsna suur surve meie kõigi ajakavale, et me kõigil nendel kuulamistel saaksime osaleda, aga ma siiski kutsuksin teid üles üritama nendel kuulamistel osaleda. Eh, see on üks olulisi parlamendi ülesandeid ning mina isiklikult äh, Äh, viis aastat tagasi leidsin, et oli väga kasulik käia erinevate volinike kuulamisel just nimelt selleks, et ma saaksin hinnata neid kandidaate ja neid omavahel võrrelda, see andis mulle parema ülevaate kogu komisjoni koosseisust. jah e, e-kohtumised, tuletan meelde, et me oleme ilma paberiteta äh, komisjon ja te saate juurdepääsu kõigile dokumentidele läbi e-koosoleku rakenduse, ma arvan, et te olete sellest äh, rakendusest kõik teadlikud. jaa võib-olla peaks assistentidele andma ka võimaluse selle asjaga tutvuda. niisiis, eelmise koosoleku protokollid kas nende kohta on kellelgi küsimusi, kui ei, siis loeme nad heakskiidetuks, tore. ja nüüd läheme edasi hääletuse juurde. esimene hääletus puudutab volituste delegeerimist koordinaatoritele ma arvan, et te kõik teate, milles on asi, aga sisuliselt toimime siis vastavalt reeglile kakssada viis meie kodukorras, kus äh, komisjoni esimees saab kokku kutsuda koordinaatorite kohtumisi ja koordinaatorid saavad langetada otsuseid komisjoni nimel. jutt, eriti siis, kui äh, jutt on näiteks raportööride määramisest ning komisjon võib siis ka täiendavaid volitusi koordinaatoritele anda, kui nad seda soovivad. niisiis kõik, kes on selle poolt, tegemist on puhta formaalsusega ja teeme seda hääletust elektrooniliselt. niisiis, otsige välja oma hääletuskaardid. kes on poolt? kakskümmend üks inimest peaks veel hääletama. kolm inimest ei ole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend viis, kakskümmend viis on häälet-, on poolt ja kolm vastu, nii et, et see on vastu võetud. Läheme nüüd keeleprofiili heakskiitmise hääletuse juurde ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me üritame saada alati võimalikult suurt koosolekuruumi, et tõlge kõigisse keeltesse oleks võimalik niisiis äh, loodetavasti kõigisse kahekümne kahte keelde. ma olen palunud sekretariaati ja, ja palun, et sekretariaat veel üle kontrolliks, kas meil on kõiki kahtekümmet kahte keelt vaja, et kas meil on tõesti saadikud, kes kõiki neid keeli ka räägivad. sellest oleks kasu kui te arvate, et meil ei ole neid kõiki keeli vaja või, või kui arvate, et on vaja, siis oleks tore teada ja veel üks asi. kui tõlget äh, pakutakse ka nendele saadikutele, kes regulaarselt siin komisjonis kohal ei ole, siis äh, võib-olla saaks selle äh, asja kuidagi teisiti korraldada, et kui tegemist on tõesti inimesega, kes on ainus, kes seda keelt kasutab ja ta teab, et ta koosoleku ei, ei tule, et siis ta annaks sellest ka eelnevalt teada aga mina igatahes eh, leian, et alati on kasulik siiski, kui tõlge on, sellepärast et on äärmiselt oluline, kui inimesed saavad kuulda seda, millest me räägime nende oma emakeeles. Liisa Jaakonsaari. on puheenjohtaja. suur tänu, äh, ma äh, usun küll ees esimehe sõnavõttu ja olen tema veendumusega nõus aga problemaatiline on minu meelest see, et äh, tõlke pakkumine sõltub sellest, kui suur on meie koosoleku saal. võib ju teinekord olla nii, et suures saalis äh, tulevad kokku istungid, ähm, mis, kus midagi ei otsustata seadusandluse poolt äh, ja teisalt väiksemates ruumides seadusandlikud kogud. me peame tagama selle, ikkagi see, et ruum ei otsusta selle, et kas meil on tõlkevõimalus või ei. teinekord ju viiakse lihtsalt üle öö, istungeid väiksematesse saalidesse. võib-olla või, võiks sinna saata siis need, kellel ei ole vaja üldse niisugust keelerežiimi. nagu ma ütlesin, mina kavatsen paluda, et meil oleks olemas äh, tõlge kõigisse kahtekümne kahte keelde, sest et mina leian, et meil on neid keeli kõiki vaja. me kontrollime asja loomulikult veel üle. probleem tekib aga siis, kui kõik komisjonid samal ajal soovivad koosolekut pidada suurtes ruumides ja siis võib tekkida meil probleem. niisiis ma palun, et me saaksime need suured ruumid ja ma kindlasti Äh, toetan äh, seda mõtet, et teie selle komisjoni tegevliikmena saaksite äh, sõna võtta selles, selle rahva keeles, keda te siin esindate. Sabine Verheyen, ma tahaksin veel ühe teema tõstatada seoses keeltega asi ei ole ainult äh, komisjoni liikmetes, ärgem unustagem, et meie koosolekuid jälgitakse ka interneti vahendusel. E, võib-olla on väljaspool inimesi, kes tahavad äh, koosolekuid äh, Äh, kuulata ja parim viis, kuidas need koosolekud oleksid kodanikele kättesaadavad, on siis, kui nad on neile kättesaadavad nende emakeeles. me ju räägime valimiste all alati, et me peame kodanikele lähemale tulema ja minu arvates on see üks hea viis, kuidas seda teha. siin ei ole vaja edasi siis äh, sääste ja kärpeid, aitäh. asi ei puuduta hetkel tõesti kärbetes, vaid selles, kas ruumis viibivad saadikud neid keeli ka tõesti kasutavad. nagu ma aru saan, teid huvitab see, et see asi oleks tõlgitud kõigisse keeltesse, isegi kui keelt ei kasutata. see on natuke teine asi, aga eks me vaatame, kuidas selle probleemi saaks kõige paremini lahendada aga nagu ma alguses siis ütlesin, komisjoni nimel me palume, et meil oleks võimalikult suur koosolekuruum ja kõik kakskümmend kaks keelt ja proua Metsola. aitäh, mina tahaksin teid ka tänada. aitäh nende jõupingutuste eest, mida te komisjoni esinaisena olete teinud. mina olen Euroopa Parlamendis olnud nüüd juba aasta ning ma näen, kuidas asjad näiteks malta keele koha pealt muutuvad, kuidas Malta äh, keelset tõlget äh, tagatakse küll teatud komisjonide koosolekul ja vähendatakse jälge, jällegi teistel koosolekutel. mina arvan, et infokomisjon on kodanike jaoks väga oluline komisjon. meie delegatsioonis kaks liiget kuuest on selles komisjonis ja Maltal on väga palju inimesi, kes jälgivad seda, mis siin komisjonis toimub läbi interneti. niisiis palun võtke seda arvesse kuna äh, meie delegatsioonist äh, üks kolmandik saadikuid on siin komisjonis esindatud ja tõesti, tegemist on komisjoniga, mille tegevust Malta, maltalased läbi veebi jälgivad. aitäh! aitäh! ja ma tean, et malta keel on nende kahekümne kahe keele hulgas. jah, kaheksateistkümnendal kohal. natukene veel infot me oleme saanud suure saali oktoobrikuiseks koosolekuks ja sellele koosolekule, mis toimub viiendal, kuuendal novembril, aga seitsmeteistkümnenda novembri kohtumine ja kolmandal ja neljandal detsembril toimuv koosolek peaksid praegu toimuma eh, saalides, kus on ainult kakskümmend tõlkekabiini me vaatame, kas saab midagi teha, aga me anname endast parima, hoolitsemaks siis selle eest, et tõesti kõik keeled on esindatud, aga teatan teid võim-, teavitan teid siis äh, kõigest võimalikult varakult. Äh, läti keel ja eesti keel on need kaks keelt, mis ära jäävad siis, kui äh, meil on väike saal. ja hääletame nüüd siis seda punkti, aga arvestage siis seda, mida ma ütlesin seejuures niisiis me hääletame keeleprofiili heakskiitmise üle. ja teeme seda elektrooniliselt. neli inimest peaks veel hääletama, kaks veel, üks. tehtud. niisiis, see profiil on heaks kiidetud ja nüüd tuleb meil kinnitada koordinaatorite soovitused lõpetamata asjade kohta. see on seotud siis seitsme erineva teemaga, kus esimesel lugemisel võeti eh, vastu seisukohad eelmise parlamendi koosseisu ajal. ja nüüd on siis vaja alustada läbirääkimisi ja triloogi selleks, et nende teemadega edasi liikuda. kas te olete nõus et need seitse lõpetamata asja äh, liiguvad edasi nii, nagu on soovitatud, kes on poolt. hääletus on alanud. nii, lõpetame nüüd hääletuse ja see on vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt ja kaks erapooletut. nüüd hääletame eelarve üle. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et tegemist on üsna ebatavalise eelarvemenetlusega, seda valimiste tõttu ja tahaksin tänada raportööri ja variraportööre väga suure töö eest, mida nad üsna lühikese aja jooksul pidid tegema. Ehm, mõned muudatusettepanekud tuleb ajakava tõttu läbi hääletada kirjaliku menetluse teel, mitte nii nagu tavaliselt. ma arvan, et see on üks asi, mida me tulevikus peame muutma, sellepärast et see ei anna meile aega piisavalt aruteludeks eelarve üle ning ma arutasin asja raportööriga ja raportöör on minuga nõus, praegune menetlus ei ole ideaalne. aga kuna toimusid valimised ja parlament ei ole äh,, äh parlament ei olnud, siis pidime selle tee valima kas keegi, kes selle teemaga on tegelenud, soovib sõna võtta või hakkame kohe hääletama? aitäh, ütleb proua Stiiler, aitäh kõigile variraportööridele, kõigile fraktsioonidele, kes selle teemaga tegelesid. mulle anti kaks nädalat selle raporti eelnõu koostamiseks, seda valimiste ajakava tõttu. ma arvan, et me tegime väga head koostööd nendes küsimustes, kus saime mõningates küsimustes meie seisukohad olid ühised ja mõningate muudatuste osas meil ei olnud võimalik kõike toetada, aga teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et järgmisel aastal on meil rohkem aega ning üks teema, mille üle, mida kõik peaksime mõtlema, on pilootprojektid. sellel aastal ja, ja tänan teid toetuse eest, see puudutab EKE-sid ja digitaalset tegevuskava, mis minu arvates on väga oluline valdkond ka tarbijate õiguste seisukohalt. aga järgmisel aastal on eh, pilootprojektide jaoks ette nähtud eraldi eelarverisa ja me kõik peaksime mõtlema, kuidas meie komisjon saaks siin esineda konstruktiivselt ja avatult et me saaksime tõesti teha need ettepanekud, mis vastavad eelarvekomisjoni nõuetele ning mis tõenäoliselt ka edukalt heaks kiidetakse. niisiis eh, tõstatan selle teema lihtsalt silmas pidades tulevi-, tulevikku, et me mõtleksime sellele, kuidas me saaksime teha pilootprojektide osas koostööd, nii et eelarvekomisjon nad ka heaks kiidab ning tahaksin tänada kõiki, kes siiamaani selle teemaga tegelesid ning jään ootama arutelusid ja hääletust, aitäh! aitäh, ütleb proua Grapini. nagu Catherine ütles, aega oli meil tõesti väga vähe, aga tahaksin tõstatada ühe põhimõttelise küsimuse. mina olen pikka aega äh, eelarvega tegelenud ministrina. minu arvates on väga oluline teha asju järgmisel aastal teistmoodi alustades nendest peamistest piirangutest, millega me kõik oleme oma liikmesriikides kokku puutunud, ma pean silmas piiranguid VKE-dele, meil on vaja konkreetseid meetmeid selleks, et lahendada need probleemid, mis meil on, loomulikult minu ettepanekud praegusesse eelarvesse sisse ei läinud, aga ma sooviksin järgmisel korral tõesti pikemat arutelude perioodi ja võimalust esitada ka uusi pilootprojekte, kui need vanad pilootprojektid ei toimi. sellisel juhul me peaksime käituma innovatiivselt ning äh, üritama lahendada neid probleeme, mis VKE-del on, näiteks rahale juurdepääsu vallas, riigihangetele juurdepääsu vallas Äh, need probleemid siiamaani ei ole lahendust leidnud, nii et, et me peame tegema palju tõhusamat äh, koostööd ja olema palju pragmaatilisemad nende meetmete osas, mis tuleks heaks kiita selleks, et need meetmed tõesti annaksid ka käegakatsutavaid tulemusi, aitäh! kas me saame nüüd alustada hääletamist? kõigepealt siis plokihääletuse äh, heakskiitmine, mis puudutab siis kirjaliku menetluse tulemusi äh, kolmandast septembrist. kes on poolt? kümme inimest peaks veel hääletama mida ECR fraktsiooni hääletuskoordinaator asjast arvab. oleme poolt või vastu? aitäh. hääletus on lõppenud. kolmkümmend äh, poolt, neli vastu ja erapooletuid ei ole. ja nüüd raport ja raportöörilt on kõigepealt suuline muudatusettepanek. kas kõigile on äh, suuline muudatusettepanek vastu võtta, hääletame käe tõstmisega. vastu võetud. muudatus üks niisiis, esimene osa muudatusettepanekust on ära langenud, sellepärast et äh, suuline muudatus läheks läbi, aga teise osa üle peame hääletama, kes on poolt? vastu? see on tagasi lükatud. muudatus kaks on tagasi võetud, kolm, kes on poolt? vastu? era-, muudatus neli poolt, vastu viis poolt. kes on viie poolt, vastu, vastu võetud. niisiis, kolm, neli, viis on vastu võetud ja nüüd lõpphääletus arvamuse eelnõu osa üle muudetud kujul viis inimest peaks veel hääletama hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, neli vastu ja erapooletuid ei ole. hästi. aitäh. nüüd teadaanded, mis puudutavad meie järgmist koosolekut. komisjoni järgmised koosolekud äh, kella üheksast ja siis kella kolmest kahekümne neljandal septembril, see on kolmapäev ja eh, neljapäeval, kahekümne viiendal septembril algab meil koosolek kell üheksa, eh, seal me ilmselt ka hääletame. aga see koosolek, mis pidi toimuma kell kolm, eh, tõenäoliselt ei ole enam vajalik. niisiis, nii võite oma, seda võite arvesse võtta, kui oma ajakava korras, korraldate, aitäh ja nüüd jätkame suletud uste taga, nii et, et äh, paluksin need, kes siin olema ei pea, lahkuda, lahkuda ja kõigepealt kohtume siis äh, välissuhete peadirektoriga